nüüd on meil järele jäänud veel tänaseks kuus raportit ja ma tahaksin ikka enne südaööd valmis saada, see tähendab seda, et iga raporti jaoks on ette nähtud kümme minutit, ma arvan, et see on päris mõistlik. nüüd on meil siis nüüd lühikesed ettekanded äh, raportite kohta, kõigepealt siis härra Bussit, Bussutili oma Euroopa ühine sisserändepoliitika põhimõtted, meetmed ja vahendid, neli minutit. suur tänu härra president, kui ma peaksin kahe lausega ütlema, siis ma ütleksin seda, et Euroopa Parlament toetab tugevasti ühist rändepoliitikat ning teiseks ütleksin, et parlament ei soovi killustatud rändepoliitikat, vaid soovib koherentset sidusat poliitikat, vaid siduv poliitika saab olla tõhus. ütlen seda just nimelt viimatiste arengute valguses, mis oli seotud saja neljakümne sisserändaja päästmisega ühelt laevalt rahvusvahelistes vetes. see juhtum näitab meile seda, kuivõrd oluline on see, et meil oleks ühtne rändepoliitika. see juhtum näitab seda, missugust hinda tuleb meil maksta just nimelt sellepärast, et meil sellist ühist poliitikat ei ole ja hind on selles nimelt, et kõik tuiskavad minema, ei võta enesele vastutust kanda, hakkavad näpuga näitama teiste peale, ilma tegelikult leidmata lahendust. ja samal ajal öö, upuvad inimesed, surevad iga päev meie silme ees, härra president, see on häbiasi, et kuueteist miljonine see elanikkonnaga riik proovib lükata eneselt vastutust riigile, kus on vähem kui pool miljonit elanikku ning ma loodan, et tegemist on ainult isoleeritud juhtumiga. see toimus kõik just enne parlamendivalimisi nüüd, aga see ei tähenda seda, et see oleks kuidagiviisi aktsepteeritav. ma tahaksin kutsuda teid üles konstruktiivses vaimus äh, seda teemat lahendama Malta ja Itaalia äh, ministrite vahel nimelt, et leida siis äh, selle konkreetse juhtumi jaoks lahendus. on tegemist ju sellise olukorraga, kus lõpuks kaine mõistus pääses võidule ja seaduse ja ma loodan, et džungliseadust siin ei rakendata, ma loodan, et see intsident, see intsident selle laevaga, seda on väga lihtne, eh, siin on väga lihtne vastutust teistele lükata, näpuga teistele näidata, aga see tee ei vii meid lahenduseni. tegemist on öö, eh, vajadusega ühise poliitika järele, mis aitaks meil ühi-, ühisele lahendusele jõuda, isegi kui see on raske. ja minu raportis käsitletakse just seda teemat. ebaseaduslik ränne tuleb peatada, teiseks see koorma jagamise mehhanism ja rändepakti tuleb koheselt ellu viia ning sellest tuleb teha õiguslikult siduv instrument. kolmandaks tuleb asetada rõhku äh, Äh, sisser-, illegaalsete immigrantide tagasisaatmisele, kes elavad Euroopa Liidus ebaseaduslikult, iga kolmanda riigiga sõlmitav leping, äh, mida Euroopa Liit sõlmib, see peaks hõlmama ka äh, seda rändevaldkonda ja Frontexist rääkides, Frontexit tuleb tugevamaks muuta mitte ainult rahaliselt, vaid ka muude ressursside poolest ning lõpuks me peaksime tugevdama võitlust organiseeritud kuritegevuse vastu ning lõpetuseks ütlengi seda, et oma raportis olen saavutanud mitmes aspektis kompromissi, kuid kahjuks on üks asi, milles ei ole äh, kokkuleppele jõutud, seda esitasid sotsialistid. nimelt see ettepanek ei olnud minu jaoks äh, vastuvõetav, sellepärast olen alternatiivi välja pakkunud. see puudutab siis äh, immigrantide hääletusõigust nimelt ja ma olen teistsuguse formulatsiooniga siin lagedale tulnud, suur tänu. härra volinik, tahad? president, äh, komisjoni nimel sooviksin õnnitleda härra Posutile selle äärmiselt olulise raporti puhul see raport puudutab keskset teemat Euroopa Liidu edasises arengus, ühtne rändepoliitika. nagu raport ütleb, siis eh, sisserändepakt, mille nõukogu eelmisel nädalal, eelmisel aastal vastu võttis, eh, Äh, on andnud uued suunad meie äh, rände- ja varjupaigapoliitikale, nüüd me peame kindlustama selle, et äh, vastutused, mis selle pakti alusel võeti, ka rakenduvad. järgmisel kuul paneb komisjon ette meetodi, mille alusel on võimalik järgida raporti rakendamist, pakti rakendamist komisjoni raportite kaudu. Need hakkavad struktureerima iga-aastast arutelu sisserände ja varjupaigapoliitikate üle, need arutelud peaksid algama aastal kaks tuhat kümme. üldise ühtse poliitika eesmärgid, nagu on paktis paika pandud, neid jätkatakse ka järgmise mitme aasta programmi alusel, Stockholmi programmi alusel, mille Rootsi eesistumise all see aasta vastu võetakse. Pusutile raport annab komisjonile äärmiselt olulise panuse äh, kui komisjon hakkab esinda-, esitama omaenda panust eh, teatise vormis, mis peaks vastu võetama enne suve algust. rahuldusega märgin, et üldiselt on meie arvamused ühel joonel. mitmetes valdkondades, kus Postuli raport nõuab, et komisjon tegutseks, eh, on komisjon juba aktiivselt tegutsemas, nagu näiteks eh, lihtsustamissüsteemi arendamisel, mis puudutab ajutist ja ringrändust. parem andmete kogunemine, kogumine ja analüüs, teadlikkuse tõstmise, realistlike rändevõimaluste koha pealt, ka riskide koha pealt ja kolmandate riikidega sisulise koostöö tegemine mainiksin just ühte valdkonda, kus äh, härra Posutil on oma muret avaldanud ja see on solidaarsuse küsimus liikmesriikide vahel rändeküsimustes nagu te ise mainisite oma sõnavõtus, härra Posutil, siis hiljutised sündmused Vahemerel on äh, veel rohkem välja toonud need probleemid ja surved, mis mõnedel liikmesriikidel on. kinnitan teile, härra Posutil, et komisjon on võtnud endale kohustuse leida lahendused, millega toetada selliseid liikmesriike, kes on langenud erilise rändesurve alla. näiteks võin nimetada kolme meedet mis on vastu võetud või mida hakatakse varsti selles suhtes rakendama. Dublini määruse ülevaatamine, mida muudetakse niimoodi, et äh, rändajate äh, äh, ülekandmist erilise surve all olevatest riikidest Euroopa toetusamet, mis sellistele liikmesriikidele toetust pakub ja rahad, mis on liikmesriikidele Äh, kättesaadavad, et nad vabatahtlikult äh, sisserändajaid ümber suunata saaksid. aitäh, hääletamine toimub homme lõunal. järgmiseks on meil päevakorras äh, proua Kratsa Tsagaropolov raporti lühi esitamine ühinemiseelse abi rahastamisvahendi eelarve täitmise kontroll. aitäh! president, volinik, kolleegid, alustaksin sellest, et meenutaks